härra Cashmani raport aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel tehtud edusammud. vahekokkuvõte kahe tuhande kümnenda aasta septembris toimuva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel ja sõna saab härra raportöör härra Cashman. suur tänu, proua president, ma ütleksin kõigepealt seda, et me ei peaks neid nimetama aastatuhande eesmärkideks, me peaksime neid nimetama äh, Äh, väljakutseteks, e, sellepärast et väga sageli me kasutame seda e, e, lühendit MDG, aga kas me ikkagi mõtleme nende asjade peale tõsiselt? kui me aastal kaks tuhat võtsime endale kohustusi, siis oli tegemist majanduse kasvuga ja kahjuks kõik need võetud eesmärgid ei ole täidetud ja eesmärgid peavad lõppema aastal kaks tuhat viisteist, meil on jäänud aega viis, ainult viis aastat, aga praegused väljakutsed on ju selles, et me võitleme eh, tohutu vaesusega, näljaga, et eh, me võitleksime laste surevuse, aidsi, malaaria eh, vastu, võitleksime keskkonna jätkusuutlikkuse eest, me võitleksime emade surevuse vastu, alghariduse eest kõikidele ja nii edasi. E, Euroopa Liit peaks aitama enne septembri e, kõrgetasemelist kohtumist New Yorgis kokku panna ühisrinde aga ma ütleksin teile, et praegusel hetkel e, ei ole sellist kokkuvõtmist, et tõepoolest nende Eh, eesmärkidega hakkama saada, sellepärast et kõige vaesemad maad järjest kaugenevad nendest eesmärkidest. no loomulikult midagi on ka saavutatud, need investeeringud, mida me oleme teinud eh, ja ma kasutan seda terminit, need investeeringud, mida me oleme siiamaani teinud, on tegelikult ennast ära tasunud. Eh, laste Eh, laste suremus on vähenenud, inim-, laste arv, kes surevad, tõepoolest nende arv järjest väheneb, aga kogu probleem on selles, et, et nende ülesannetega toime tulla on meil vaja järjest rohkem raha, meil on vaja lisaraha, et saada hakkama näiteks eh, kliimamuutustega, mis on tõepoolest eh, väga hirmsad eh, Eh, just nimelt arengumaades ja sellepärast me ei saa olla rahul ainult mitte sellega, mida me oleme ära teinud, vaid me peame mõtlema, kui palju on veel vaja teha. me peame vaatama nendele suurtele probleemidele, millega seisab silmitsi Euroopa institutsioonid. loomulikult on olemas eh, positiivseid muutusi, aga meie poliitikad ei tohi eh, seda kõike õõnestada. mõelgem ühtsele põllumajanduspoliitikale, kalanduspoliitikale ja nii edasi. meil eh, on poliitilised eesmärgid, aga kus on investeeringud, tõepoolest, investeeringud on olulised. meie peaksime enda enda huvides saama lahti nendest MDG-dest, meie peaksime saama lahti nendest probleemidest, et inimeste elu üle terve maailma muutuks paremaks. nii et mida meil on vaja, on liidri roll, eh, mitte eh, rääkida eh, ainult rahadest, meil on vaja tõepoolest null koma seitsekümmend viit protsenti riikide sisemajanduse kogutoodangust me ei saa enam siin äh, ainult natukene toimetada kusagil äärde, äärealadel, meil on vaja kindlalt edasi minna ja ma loodan, et te toetate minu raportit. ma äh, loodan, et hääletus homme läheb hästi. jätkem kõrvale homme oma poliitilised erimeelsused Aa, ja ma ütlen teile, proua president, niimoodi. Eh, ärgem praegu kasutagem siin eh, parteilisi eremeelsusi, et me ütleksime lahti võimalustest, mingem eh, ühel meelel ÜRO-sse ning tõepoolest saavutagem see, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks me jõuame eesmärkideni. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna härra volinik Pibalks. lugupeetud liikmed, lugupeetud president see, kui olulised on äh, aastatuhande eesmärgid, äh, seisneb ennekõike selles, et on antud ühine lubadus äh, aidata. Need eesmärgid on raamistikuks rahvusvahelise abi andmisel. Nad on aidanud ühtlustada jõupingutusi ning andnud abi miljonitele inimestele üle maailma kuid hoolimata sellest, kui suurt edu on saavutatud, tuleb ka tunnistada, et see edu on on jagunenud ebaühtlaselt, ebaühtlaselt regioonide ja ka eesmärkide endi mõistes. kahe tuhande kümnes aasta on teetähis. me peame endalt küsima, mida me oleme teinud hästi, õigesti ja mis on läinud valesti. mis on peamised edusammud ja millised on läbikukkumised ja seda alates sellest, kui aastatuhande deklaratsioonile alla kirjutati. me peame ka mõtlema selle üle, mismoodi liikuda järgmisesse etappi ja kuidas kiirendada progressi nendes valdkondades ja nendel aladel, mis maha jäävad. tähtis on ka töötada kiiremini arengueesmärkide äh, saavutamise suhtes tuleb äh, tugevdada abi saavaid riike, nende institutsioone ja abi vastuvõtmise mehhanisme. samuti tuleb äh, vältida erinevaid negatiivseid mõjusid ja püüda saavutada äh, võimalikult laiaulatuslikku majanduskasvu. härra Cashman äh, vastab mitmetele küsimustele, mida mina siin võiksin, äh, mida mina siin võiksin esitada ja esitab ka väga jõulise ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liit võiks valmistuda ÜRO tippkohtumiseks septembris ja ka ajaks, mis sellele järgneb. ma olen väga rõõmus selle üle, et meil on Cashmani raport ja Euroopa Komisjoni tegevuskava, mis koosneb kaheteistkümnest punktist ja toetab ÜRO arengueesmärkide täitmist. tõepoolest, me peame täitma oma lubadust anda abi null koma seitse protsenti oma RKT-st ja seega täita arengueesmärgid vähemalt aastaks kaks tuhat viisteist, kui mitte varem. meil on vaja heast kontseptsioonist teha käegakatsutav reaalsus. me peame tagama, et sidusus arenguabi andmisel aitab äh, meid ka heade otsuste tegemisel. me peame enim tähelepanu pöörama neile riikidele, mis vajavad äh, abi kõige rohkem, eriti pean silmas riike, kus valitsevad konfliktid või sõjaolukord. me peame täitma kõiki arengueesmärke, kuid samas välja töötama ka kõikehõlmava ja integreeritud lähenemisviisi. ma olen täiesti nõus sellega, et kõige olulisem on haldus ainult siis saavad arengueesmärgid olla jätkusuutlikud. meil on vaja haldussuutlikkust, see on peamine eeldus ükskõik millise poliitika või strateegia elluviimisel. meil on vaja oma lubadusi täita, meil on vaja muuta oma lubadused tõhusamaks ja meil on vaja toetada kaasavat majanduskasvu, meil on vaja suurendada investeeringuid haridusse, tervishoiu ja infrastruktuuri, luua ligipääs puhtale energiale ja edendada madala süsinikusisaldusega energia tootmist. meie tegevus peab olema katalüsaatoriks kolmandate riikide endi sisemiste ressursside ärakasutamisele. lugupeetud president, ma tahaksin väga lühidalt rääkida ka sellest, mida me arutasime täna Välisasjade Nõukogus ma olen üldiselt äh, väga rahul nende tulemuste ja kokkuvõtetega, mis me seal saavutasime. soovitakse väga selgelt aastaks kaks tuhat viisteist täita null koma seitsme protsendise abi andmise eesmärki ning äh, nõukogu äh, kiitis heaks Euroopa Liidu tegevuskava aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist ning äh, Euroopa Komisjoni tegevuskava arengueesmärkide, arengueesmärkide äh, vallas leidis samuti toetust. ja me leiame, et komisjon võiks esitada rohkem konkreetseid ettepanekuid. meil on vaja paketti, mis võimaldab äh, meil nii-öelda eeskuju abil juhtida teisi, kes tulevad kokku New Yorgis ja Genfis ja veel kord äh, soovin ma õnnitleda Euroopa Parlamenti selle suurepärase raporti eest, aitäh! suur tänu, härra volinik! nüüd saavad äh, sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel härra Svensson, kaheks minutiks. suur tänu, proua president! kõigepealt sooviksin tänada härra äh, Cashmani kõikide nende töökohtumiste eest, mis meil olid seoses selle väga olulise teemaga. mul oli väga hea meel siin kogenud parlamendisaadikuna näha, et äh, fraktsioonid äh, vaatamata oma poliitilistele erimeelsustele siiski selles äh, küsimuses ühele nõule jõudsid ja siin on oluline kindlasti ka härra Cashmani osa. ettevõtjatele tuleks anda võimalus nendes vaestes riikides, et nad saaksid töökohti luua, majanduskasvu toota. siin ei tohiks olla tegu äh, moratooriumiga. ma sooviksin rõhutada seda, mida siin on rõhutatud punktis kakskümmend seitse, siin on eelkõige rõhutatud diskrimineerimise vastasele äh, võitlusele ma arvan, et äh, siin on tegu küsimusega, äh, millega me peame tegelema ka äh, hiljem. nüüd, mis puudutab null koma seitsme protsendi arenguabi eesmärgi saavutamist, siis mina leian, et üks protsent peaks olema selleks eesmärgiks, sellepärast et rikastel riikidel on oma vastutus ja nad peavad ka tagama selle, et me selle eesmärgi saavutaksime. veel üks küsimus, proua president, ma arvan, et ei ole väga mõistlik siin langetada otsus äh, selle üle, et riigid peavad saavutama selle null koma seitsme protsendi arenguabi määra, ma arvan, et kui me äh, sellise otsuse teeme, siis see on lihtsalt, läheb, jääb see lihtsalt tühjaks otsuseks. siin on tegu ka moraalsete küsimustega. siin on ühed kõige, siin on tegu kõige olulisemate küsimustega, mida me siin kojas arutame, sellepärast et inimesed surevad äh, väga öö, lihtsatel põhjustel tegelikult, mille vastu saab väga kergesti võidelda. suur tänu ja nüüd saab liberaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Donskis. suur tänu, proua president nagu õigesti öeldi, siis äh, majanduskriis, äh, mis meid praegu koormab, mõjutab ka aastatuhande arengu eesmärkide saavutamist. seetõttu me peame olema siin äh, realistlikud ja me peame tervitama härra Cashmani väga realistlikku raportit kümme aastat peale aastat kaks tuhat kümme on mõningad edusammud siiski saavutatud, näiteks äh, äh, vaesusevastases võitluses ja näljavastases võitluses, kus nende, nendest edusammudest ei piisa. jah, me peame ka nägema neid äh, puudusi aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel, kuid oluline on see, et raha ei raisataks nende eesmärkide saavutamisel, seetõttu ma leian, et see raport on väga tasakaalustatud ja räägib väga selgelt ka turumehhanismidest. vähemalt pool vahenditest tuleks suunata kõige vähem arenenud riikidesse. eriti tähelepanu äh, väärib laste, naiste ja puudega inimeste olukord. me peame ka er-, nende piirkondade potentsiaali nüüd ära kasutama ja tugevdama selle olukorda. sügisel on meil võimalus äh, vaadata olukord uuesti üle ja siis me saame kindlasti ka rohkem infot ähm, arenguabi kohta ja ma leian, et härra Cashmani äh, raport on väga hästi ka rõhutanud jätkusuutlikkuse aspekti. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Donskis. suur tänu, härra proua president Eh, lugupeetud kolleeg Michael Cashman, eh, lugupeetud ülejäänud kolleegid, palun eh, pidage minu märkusi lisanduseks sellele, mis on juba öeldud. aastatuhande eesmärgid suudavad meil aitavad meil hakkama saada nende probleemidega, mis meie ees seisavad ning väga hea on vaadata seda uuest perspektiivist ja ei ole võimalik areneda, kui ei ole meil julgeolekut. sellepärast ma arvan, et me peaksime eh, pöörama rohkem tähelepanu niisugustele regioonidele nagu Kesk-Aasia näiteks, kus eh, vaesusele kaasneb eh, Eh, julgeoleku puudumine, eh, isegi laste orjastamine ja orjatöö. Eh, vaadake, mis toimub Usbekistanis, vaadake, mis praegusel hetkel on juhtunud Kõrgõzstanis. see tähendab, et neid regioone on vaja toita, seal on tohutud Mm, seal on tohutu puudus julgeolekust, kui meie ei suuda seal aidata nendel tagada julgeolekut, siis eh, ei juhtu seal midagi, aga ärgem unustagem ka Euroopa riike, näiteks äärmiselt vaest riiki, Moldovat, eh, Ukrainat eh, seal on tohutu arv inimesi, tuhandeid inimesi, kes kannatavad tuberkuloosi käes, Nad ei ole loomulikult vaeste maa, vaeste maade nimekirjas, aga kahtlemata võib neid panna arengumaade nimekirja. kui arengu eesmärgid ei suuda tagada stabiilsust nendes maades, mida me püüame abistada, siis ei, ei juhtu seal midagi sellepärast ma kutsun teid üles laiendama meie horisonte e, me võime rääkida eh, mustast Aafrikast, me võime rääkida uudest väljakutsetest, aga eh, me peame meeles pidama, et arengu eesmärgid eh, on tekkinud vajaduses selleks, et aidata kõige vaesemaid, kõige ohtlikumaid riike, et nad saaksid muuta oma elu. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Sargentini roheliste nimel. kaheks minutiks voorzitter en welkom meneer. suur aitäh suur aitäh ja tere tulemast teile volinik Piibalks mul oleks meeldinud näha ka härra Rühti, kes on, kes on kaubandusvolinik, sest täna siin kojas püüame me kokku leppida milleski sellises, mis mõjutab elu järgmised viis aastat kuid äh, praegu ei ole arengueesmärke tegelikult täidetud. seda hoolimata sellest, et me leppisime neist koos kokku ja lubasime kõik need täita. ma mäletan, kuidas me rääkisime sellest, et vaesus tuleb välja juurida, vaesusest, äh, vaesus kuulub ajaloo prügikasti, ma mäletan seda hästi, sest ma olin ise selle töö tegemise juures. kahjuks ei ole mitte midagi veel ajaloo prügikasti heidetud me räägime null koma seitsmest protsendist RKT-st, mis peaks kuluma arenguabiks. sellest rääkida ju võib, võib ka rääkida sellest, et see summa võiks olla suuremgi või sellest, et tuleks ehk leida kuskilt veel mingit raha, kuid tegelikult on seda raha väga raske leida, võttes arvesse praegust majandusolukorda võib-olla tuleks rääkida hoopis sellest, et on vaja leida uus moodus koos eksisteerimiseks, et on vaja leida õiglasemad kaubandustavad kui me äh, koputame endale rusikaga vastu rindu ning ütleme, et äh, me püüame täita kõiki neid arengueesmärke ja päästa kogu maailma, siis samas äh, tuleb ju meeles pidada, et meie ise oleme kõige suurem tarbijaühiskond, mis on olemas. kui me ise käituksime paremini, siis ei oleks meil mingit osa abist ehk võib-olla vajagi anda palju lihtsam on anda arenguabi kui tunnistada, et tegelikult me ei tohiks konkureerida väiketalunikega Aafrikas, kes pankrotistuvad meie tegevuse tõttu. me peaksime tagama, et me ei hiili maksudest kõrvale, vaid maksame neid ausalt, kui see õnnestuks, siis oleks riikidel ju rohkem raha, millega aidata ning ka vaestel riikidel oleks rohkem raha sellised äh, meetodid ja moodused huvitavad mind väga. vaadake palun ka hääletamisnimekirja, kus on märgitud plussid ja miinused. me peame endalt küsima, millist sõnumit me soovime välja saata. viie aasta pärast peab olema täidetud võimalikult palju nendest eesmärkidest. suur tänu. ma äh, pööran meie külaliste tähelepanu tribüünil sellele, et meie kojas ei ole tavaks äh, plaksutada kui te olete rahul või mitte rahul kõneleja kõnega. ja nüüd Euroopa konservatiivide reformistide nimel härra Tiiva. Uh, suur aitäh teile, president. meie raportöör on uh, hakkama saanud suurepärase tööga ning uh, ma palun Euroopa Parlamendil toetada tema raportit sajaprotsendiliselt, toetada ka tema tööd ÜRO-s. meie fraktsioon suudab anda omalt poolt üheksakümne üheksa koma üheksa protsendise toetuse, erimeelsusi on, kuid need on äh, kosmeetiliselt väikesed. me räägime arengueesmärkidest inglise keeles MDG-d, mis need on, need on kokku kaheksa. mina leian, et neid oleks pidanud olema rohkem. kui neid olnuks rohkem, siis oleksime me võib-olla saavutanud teatud eesmärgid, mida on püütud saavutada nende kaheksa eesmärgi raames ja teinud seda kiiremini. üks tähtsamaid eesmärke on võitlus vaesusega ja selle raames äh, on tähtis omandisuhe, tähtis on, et inimestel oleks midagi, et neil oleks kinnisvara või maa. Te olete ju käinud välismaal erinevates riikides, olete näinud äh, tuhandeid slumme ja olete näinud sadu tuhandeid väikeettevõtteid, äh, näiteks väikesed toidupoed ja te näete neid äh, räpaste tänavate ääres, kui sõidate mööda seda tänavat äh, oma autoga, milles on õhukonditsioneer. kuid nendel väikeettevõtetel puudub äh, registrijärgne asukoht, seega neil puudub ka kapital. kas meil ei tuleks mitte aidata neid ettevõtteid? kui me annaksime arengumaadele sellise võimaluse, siis saaksid nad üheksa triljonit üheksa triljonit eurot. see oleks siis kapital, mis antakse neile väikeettevõtetele. seda raha on rohkem, kui on kokku New Yorgi, Londoni ja Tokyo börsil, kuid kahjuks ei ole välja mõeldud, millisel moel oleks võimalik selline kapital neile väikeettevõtetele anda, sest nad ei kuulu õiguslikku ruumi. kui see oleks võimalik, kui neile saaks anda selle raha, siis oleks võimalik vaesus välja juurida erinevates äh, maailma piirkondades just niimoodi toimitaksegi, aitäh! suur tänu ja nüüd kuue nimel saab sõna proua Zimmer. kaheks minutiks. suur tänu, proua president! minu tänu kõigepealt härra Cashmanile selle raporti esitamise eest, mida me Arengukomisjonis äh, suure äh, toetusega ka vastu võtsime. ja ma usun, et see näitab ka järgnevale kohtumisele, et Euroopa Parlamendi jaoks on aastatuhande arengueesmärkide saavutamine äärmiselt oluline. me peame teadvustama nende eesmärkide saavutamist, see tähendab, et me peame ka tähelepanu äh, äh, pöörama sellele, et me peame oma kohustusi täitma, äh, see puudutab ka arenguabi suurust härra Cashman on ka maininud selles, et arenguabi on vähenda-, vähenenud kakskümmend, kahekümne miljardi võrra. aastatuhande arengueesmärkide tähtajaks on aasta kaks tuhat viisteist, aga me ei tohi nende eesmärkide ähm, saavutamist edasi lükata. me ei tohi pidevalt ettekäändeks tuua meie maja erinevaid kriise meil ei ole õigust äh, nende eesmärkide saavutamist edasi lükata, sellepärast et inimesed elavad vaesuses ja näljas. üks koma viis miljardit inimest elavad vaesuses. see on viinud selleni, et äh, osades piirkonnades Saharust lõunasse jäävas Aafrikas on äh, vaesus isegi suurenenud. see ainult näitab, kui oluline on nende eesmärkide saavutamine ja ma paluksin, et meie kolleegid konservatiivsetes fraktsioonides oma muudatusettepanekutega ei lahjendaks seda raportit veelgi. mina leian, et siin raportis on tegu reaalsete nõuetega, hädavajaliku survega ja me ei tohiks siin mingisuguseid järeleandmisi teha. mina oleksin läinud isegi kaugemale. mina oleksin konkreetselt nõudnud näiteks ka seda, et me ei tohi ühtegi lepingut allkirjastada mis ei arvesta aastatuhande arengueesmärkide saavutamisega. ja mitte ainult arengupoliitika osas me vaja sidusat poliitikat, vaid äh, kogu Euroopa Liidu poliitika peaks olema suunatud äh, vaesuse ja näljas äh, vastasele võistlusele. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Patten EFT nimel üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks uh,. No mitte keegi ei saa öelda, et arengueesmärgid oleksid halvasti formuleeritud, aga tegelikult mulle tundub, et ikkagi eh, inimestel puudus täielikult reaalsustunne, kui nad arvasid, et niisugused eelmärgid on võimalik saavutada aastaks kaks tuhat viisteist. nüüd sellest ajagraafikust rääkimata peab ikkagi arvestama ka seda, milline on see raha hulk, mida on vaja kulutada, kustkohast see raha siis tuleb. enamus maadest Euroopas, kaasa arvatud Suurbritannia, on eh, pankroti äärel ja ainult kõige rangem kokkuhoiupoliitika aitab nendel vee peal seista vaesemad maad peaksid ise midagi ette võtma. Eh, nemad eh, saavad stimuleerida sotsiaalsete programmidega oma majandust. me ei tohiks enam tõsta meie kodanike maksukoormust, sest me lihtsalt ajame nad kodust minema. aga me peaksime vähendama eh, protektsionistlikke meetmeid, me peaksime arendama kaubandust, me peaksime vähendama eh, eh, bürokraatiat, eh, sellepärast et eh, niimoodi me eh, teeme ettevõtete elu kergemaks. me peaksime loobuma ka ühtsest rahast, sest et näiteks niimoodi me aitaksime Portugali. nüüd me läheme järgmiste kõnelejate juurde. kõigepealt härra Fiisas kaheks minutiks. suur tänu, proua president daamid ja härrad, võitlus vaesuse vastu ja teiste arengueesmärkide eest on loomulikult asi, millega me oleme nõus. mõned poliitilised fraktsioonid on siin tõstatanud teemasid, mis teevad raskeks ühe üksmeele saavutamise, sisse on toodud moraalsed küsimused, abordi küsimused, mis aitaksid näiteks rahvaarvu piirata. Eh, räägitakse ka eh, ühisrahast, valuutast ja nii edasi. Eh, tegemist on väga keerulise teemaga. raske on saada kokku seda raha, mida vaja on, aga kui me vaatame maailma üldset, kui me vaatame neid põhilisi äh, blokke, mis on maailmas kujunenud, siis tegelikult äh, me praegu kõige vaesemaid karistame. Äh, ja niimoodi võib juhtuda tänu sellele raportile ka, et kõige vaesemad ei saagi toetust, mida nendel vaja on. järgmisena härra Sassoli üheks. suur aitäh, president suur aitäh ka teile, volinik, ja teile, härra Cashman, raporti eest. aitäh, et olete meile meenutanud, kui oluline on New Yorgi tippkohtumine. Euroopal on võimalus. tal on võimalus olla globaalseks partneriks arenguabi andmisel võttes arvesse, kui murettekitav on praegune olukord, sest miljardid inimesed kannatavad kroonilise näljahäda all ja nende olukord on muutunud viimastel aastatel halvemaks toidukriisi ja kliimamuutuste ning majanduskriisi tõttu. viimastel aastatel on probleemid, mida me oleme tahtnud lahendada, muutunud tegelikult hullemaks kahe tuhandendal, kahe tuhandendal aastal kokku lepitud aastatuhande arengueesmärgid olid tõesti väga ambitsioonikad. ja me oleme sestpeale pidanud mõtleme sellele, kuidas tagada, et abi andvad riigid tõesti täidaksid oma kohustusi. kahjuks tuleb tõdeda, et kõik riigid ei ole seda teinud. näiteks minu riik ei ole andnud kokkulepitud summat. me peame tegema nii, et kõik liikmesriigid täidaksid kohustusi, need peavad olema siduvad kohustused ning aastaks kaks tuhat viisteist peavad kõik andma abi vähemalt null koma seitse protsenti oma RKT-st. Euroopa Komisjon on ju koostanud ka vastava dokumendi. kõik liikmesriigid peaksid tundma poliitilist vastutust, nad peaksid tundma, et on auasi oma kohustusi täita. suur aitäh ka veel kord äh, härra Cashmanile, kes on ikka olnud inimväärikuse kaitsja, aitäh! proua Keller ähm, aastatuhande arengueesmärgid ei ole kindlasti perfektsed, kuid äh, nad on sellegipoolest äärmiselt olulised edu jaoks ja nad on mõõdetavad. ja me näeme seetõttu, et me ei jõua järele oma eesmärkidele, me peame oma tempot suurendama. Euroopa Liit saab tegelikult väga palju ära teha selleks, et eesmärke saavutada, näiteks me saame kalanduspoliitika reformi kasutada selleks, et arenguriikide äh, kalureid toetada, selle asemel, et äh, aren-, arenenud tööstusriikide kalast-, kalanduspoliitikat toetada. samuti me peame üle vaatama oma otsesed ja kaudsed eksporditoetused. samuti, mis puudutab juurdepääsu äh, ravimiturule, siin peaks komisjon tegema äh, ära rohkem. oluline on ka naiste õiguste eest võitlemine see näitab, et arengupoliitika on väga lai valdkond ja pädevusi leiab väga paljudest meie komisjonidest ja me peame sellega arvestama. poliitika sidusus arengupoliitika äh, jaoks, nii nagu see on sätestatud ka Lissaboni lepingus, on äärmiselt oluline, ilma selleta me ei jõua mitte kohal, kuhugi ja me peame sellega arvestama ka Euroopa välisteenistuse tegevuse raames. samuti me peame ka arve, vaatama, millised on meie eesmärgid ka aastatuhande arengu eesmärkide saavutamise tähtaja järgse aja jaoks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Huaru üheks minutiks. suur tänu, proua president on kahju, et me peame nentima, et peale seda, kui me oleme läbinud kaks kolmandikku teest, oleme me ikka veel eesmärkidest nii kaugel. isegi nüüd, kriisiaegadel, me peame nõudma vähemalt sedagi, et tööstusriigid, arenenud riigid, mille hulka kuuluvad ka Euroopa Liidu liikmesriigid, oma kohustusi täidaksid. nimelt täites seda null koma seitsme protsendi määra ma olen ka AKV riikidega koostöö eh, delegatsiooni liige ning ma näen, et eh, seal on väga palju eh, programme, mis, mille eesmärgiks peaks olema aastatuhande eesmärkide saavutamine, kuid mis sugugi seda ei tee. nii et me peaksime oma lepingutes ka rohkem tähelepanu pöörama arengueesmärkide saavutamisele. suur tänu, nüüd saab sõna härra Preeda president suur aitäh! kõigepealt äh, soovin ma rõhutada, et Euroopa Liidu jaoks on väga oluline koostada ambitsioonikas tegevuskava. me peame võitlema selle eest, et see koostatakse septembrikuus. ja et me täidaksime neid lubadusi, mille me andsime aastal kaks tuhat nõukogu täna vastu võetud järeldused näitavad meile, et me oleme seni töötanud õiges suunas. me peame võitlema vaesusega ja olema usaldusväärseks partneriks arenguabi andmise paketis. see aga eeldab, et me leiame vajalikud ressursid ja et me näitame üles poliitilist tahet täita võetud eesmärke. ma usun ka, et praegu peaksime töötama süstemaatilise lähenemisviisi nimel ja tegema seda kõigis oma töödes, et me suudaksime täita arenguabi eesmärke ja et me austaksime inimväärikust, et me austaksime inimeste õigusi, et me aitaksime leevendada kannatusi, mida toob kaasa vaesus ja et me samaaegselt täidaksime ka Arengu tuhande eesmärke. härra Cashmani raportis on Rahvapartei fraktsiooni jaoks siiski ka problemaatilisi kohti, näiteks punkt kaheksa. me ei saa sealset sõnastust aktsepteerida sest ähm, seal kirjeldatud ähm, ideed valuutatehingutest ja tuletisinstrumentidest on raske, on raske aktsepteerida. ning äh, punkt kolmteist, kus räägitakse intressivabast moratooriumist võlgade tagasimaksmisest, maga-, tagasimaksmisel, see ei sobi meile samuti, sest me leiame, et äh, arenguriikidele tuleb anda õng, kuid mitte kala. räägitakse veel südametunnistuse vabadusest, ma usun, et seda ei saa kellelegi peale suruda, aitäh. suur tänu nüüd, härra äh, Noisner, üheks minutiks. proua president, lugupeetud kolleegid aastatuhande arengu eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat üksteist on väga suurel määral sõltuv sellest, kui palju rikud, riigid raha eraldavad äh, vaesuse ja nälja vastase võitluse jaoks ja ka laste suremuse, laste hariduse ja malaaria vastase võitluse jaoks see tulemus on aga väga negatiivne, eesmärkidest ei peeta kinni. kolm riik, kolm rikkamat riiki on sel aastal öö, lubanud vaesematele riikidele suunata viiskümmend miljardit, kuid, kuid suunatakse hoopiski kolmkümmend kuus miljardit, mida on palju vähem ka teistest arengueesmärkidest paraku kinni ei peeta, ka minu koduriik Saksamaa kahjuks oma kohustustest ei saa, ei kinni, ei jõua pidada ja samuti on meil rida teisigi liikmesriike, mis ei tule, ei suuda kinni pidada oma kohustustest. ja nüüd kolleeg Guerrero. suur tänu, eh, kolleeg Kašman, eh, volinik kahe tuhandendal aastal meie koostasime arengu eesmärgid, panime paika eh, eesmärgi, et me võitleme vaesuse ja tõrjutusega. meil on vaja nüüd täita oma kohustused, on vaja niisugust maailma, üles dünaamikat, mis hõlmab eh, kõiki maid, nii äh, arengumaid kui arenenud maid. me ei ole piisavalt edasi liikunud ja eh, võib juhtuda nii, et me hoopis langeme tagasi. mõne eh, hetke eest kuulsime me euroskeptikutelt, et me peame olema realistlikud. mulle tundub, et realism tänapäeval tähendab seda, et me eh, muudame reaalsust, võitleme vaesusega. Eh, see tähendab, et me peame toetama nõukogu tänaseid järeldusi, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks tulla toime eesmärkidega, mis pandi paika aastal kaks tuhat. nüüd on meil vaba mikrofon. ja kõigepealt saab sõna kolleeg Nikolescu üheks minutiks doresc să fac referire la articolul numărul douăzeci și doi din. suur aitäh president ma soovin rääkida punktist kakskümmend kaks sest siin räägitakse siin räägitakse muuhulgas sellest, et Euroopa Liit ei tohiks enam põllumajandustoodangu eksporti subsideerida. ma ei ole selle ideega nõus sest ma arvan, et Euroopa Liidu põllumajandus ilma nende toetusteta ei ole elujõuline, eriti võttes arvesse praegust olukorda. Euroopa talunikud kannatavad ju samuti nende tingimuste all, mida on kaasa toonud majanduskriis. Need negatiivsed tingimused on omased kogu maailmale. Euroopa Liidul on praegu niigi raske eksportida põllumajandustoodangut, kui toetused ära võetakse, siis on olukord veelgi halvem. proua Mäkines, üks minut. suur aitäh, president, ma tänan raportööri härra Cashmani ja mitte ainult raporti, vaid ka esitluse eest. ma olen eriti tänulik lõigete nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa ja viiskümmend eest, kus räägitakse näljahädast pääsemisest ja toidu, toiduga varustamise turvalisusest. Need on äärmiselt jõulised punktid ja neist on meile palju kasu, sest Euroopa Liit kulutab aina vähem arenguabi sellele, mis on kõige olulisem ja see on toimetulekutoetus väiketalunikele. jaanuaris kaks tuhat üheksa võtsime me vastu toiduturvalisuse raporti kus öeldi, et aastal kaks tuhat kuus anti vastavat abi ainult kolme protsendi ulatuses, kuid kaheksakümnendal aastal oli see protsent seitseteist. ma loodan, et Euroopa Komisjon arvestab nende andmetega ning peale selle peavad ka Aafrika valitsused ise aru saama, et näljahäda on olemas ning et maapiirkondades võiksid inimesed endale ise toitu kasvatada, kui neil ainult oleksid selleks vahendid. punktiga kakskümmend kaks ma ei ole nõus, sest põllumajandustoodangu eksporditoetused Euroopa Liidu poolsed ei ole probleemiks, aitäh. suur aitäh, proua Aasanis. härra Aasanis. suur aitäh, president ka mina tänan ja õnnitlen härra Cashmani suurepärase töö eest minu arvates peaksime me tuliselt toetama härra Cashmani raportit ning saatma signaali kõikidele liikmesriikidele, öeldes, et te peate kandma võetud vastutust ja aitama kaasa arengu eesmärkide saavutamisele ja vaesuse vähendamisele. meil on praegu majanduskriis, mis teeb liiga kogu Euroopale, kuid samuti ja veelgi rohkem teeb see liiga ju vaestele riikidele. me räägime riikidest, mis on isegi vaesed, kuid vaesus kasvab seal veelgi ja paljud majanduskriisiga seotud negatiivsed tagajärjed on tabanud neid riike veel palju valusamalt kui meid. seetõttu on arengu tuhande, aastatuhande arengueesmärkide saavutamine eriti tähtis. kui inimestel ei ole puhast joogivett, siis kannatab nende tervis. puhta vee kättesaadavus on seotud kliimamuutustega, seetõttu peame me võitlema ka kliimamuutusega, aitamaks riike, kes selle all kõige rohkem kannatavad ja lisaks peame täitma ka teisi arengu eesmärke. mul on väga hea meel, et komisjon samuti seda mõtet toetab, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja üheks minutiks. Difficile, difficile accogliere l'appello del relatore Cashman che ha invitato tutti i gruppi a sostenere härra Cashman on kutsunud üles kõiki fraktsioone eh, koos töötama, nii et me ületaksime parteisid eraldavaid jõujooni aga siiski meile tundub, et siin on väga selgesti ähm, äh, ideoloogilisi seisukohti võetud, näiteks neljakümne teine punkt räägib abordist perekonna äh, planeerimiseks ning tundub, et äh, niimoodi tagaukse kaudu üritatakse sisse sokutada ideid, mida me ei saa toetada. me loomulikult meie kutsume riike üles toetama eh, selliseid meetmeid nagu perekonna planeerimine, rasestusvastaseid eh, meetmed. ja me ei saa toetada riike, kes eh, maksavad abortide eest. siin räägitakse sellest, et liigne pere suurus mõjutab sotsiaalseid tingimusi, aga meie oleme elu, mitte surma eest. ja nüüd härra Papa-Nikolau üheks minutiks. Σας ευχαριστώ tõepoolest, teil on õige, et te mulle sõna andsite, aga ma tahtsin öelda, et raportöör tegi head tööd. kolleegid, see, et me ei ole saavutanud keskpikas perspektiivas arengu eesmärke, sõltub tegelikult sellest, et mõned liikmesriigid ei ole saanud oma ülesannetega hakkama. probleemiks on ka majanduskriis kuid ma siiski tahaksin peatuda Eh, abil, mida on andnud arenenud maad. räägitud on selles, et eh, on vaja suurendada arenguabi. et see peab eh, moodustama null koma seitse protsenti RKT-st, me oleme praegu jõudnud poole peale null koma kolme protsendini. see seab meie ette dilemma Eh, kui palju me siis peaksime praegusel hetkel püüdma raha kokku saada, kas me peaksime praegusel hetkel eh, raha eraldama ühenduse eelarvest ja suunama selle sinna, kus seda on rohkem vaja, aga kui me vaatame arenguabi eh, loogiliselt, siis me võime saavutada oma eesmärke. härra Obermeier aastatuhande arengueesmärgid on loomulikult äärmiselt olulised, et inimestele võimaldada neile äh, väärikat elu nende oma äh, koduriigis. ma sooviksin rääkida ka äh, võitlusest raskete haiguste vastu, eriti mis, nende haiguste vastu, mis nõuab emade ja laste elusid, siinkohal me peaksime tähe-, nõudma eelkõige just ravimitööstuselt, et nad vastavad ravimid äh, hädavajajateni viiksid. nüüd illegaalsete sisserändajate äh, tagasiviimine nende päritoluriiki, ka see on oluline äh, poliitika meie kodanike ähm, maksuraha ei tohi sattuda kuhugi hämaratesse koridoridesse, me peame täpselt kontrollima, kuidas äh, meie vahendeid kasutatakse mida parem kontroll meil on, seda kauem jätkusuutliku arenguabi Euroopa Liit saab anda. suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofoni vooru lõpuks saab proua Kadenbach. tänan, proua president. ma sooviksin tänada eelkõige härra Cashmani. arenguabi ja vaesusevastane võitlus ei tohi olla mingi almuste jagamine see ei tohi toimuda äh, piitsa ja prääniku meetodil. siin tuleb äh, teha raamtingimused, mis on usaldusväärsed, läbipaistvad ja konkreetsed, see võimaldab inimestel leida väärikat tööd ja elada inimväärselt. me ei tohi siin pidada silme ees anonüümseid numbreid, vaid me peame mõtlema inimestele ja nende saatusele, me ei tohi raisata oma energiat äh, välja Äh, vabandamiseks, vaid me peame vaatama täpselt, miks me oma kohustusi täita ei suuda. me peame oma energiat äh, kulutama oma ettepanekute rahastamiseks, näiteks äh, me peame arutama tõsiselt ka finantstehingute maksustamist. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra volinik Piibalks oli äärmiselt huvitav kuulata seda arutelu. ma eh, vastaksin siin mõnele punktile, mis vajaksid selgitust. aastatuhande arengu eesmärgid on saavutatavad, neid peab saavutama ning ma ütlen seda täie vastutustundega. see ei ole mitte ainult minu arvamus, vaid see on ka ÜRO arvamus. Eh, see eh, nõuab meie jõupingutust oluline on see, et teie koda kutsuks väga tõsiselt üles liikmesriike kinni pidama null koma seitsme protsendilisest eesmärgist. ma saan aru, et see on raske, aga kui Euroopa Parlament ei seisa selle eest, kes siis veel seda teeb? parlamendil on tohutult palju võimu, te ei tohi alahinnata oma jõudu selle küsimuse lahendamisel ning ma loodan, et te tulete selle tööga toime. samamoodi on oluline e, tugevdada meie sidemeid lõuna poole Saharat jääva Aafrikaga. mina olen e, üsna uus inimene, kes selle teemaga tegeleb Eh, ja ma puutun praegu kokku teemadega, eh, mis puudutavad koloniaalaega, eh, külma sõja lõpu ja nii edasi ning need probleemid vajavad lahendamist. kaubandus on äärmine, äärmiselt oluline, äärmiselt oluline on ehm, õiglane kaubandus, mitmesugused äh, Ehm, eelistussüsteemid ei ole eh, toonud kaasa seda, mida loodeti. oluline on see, et kaubandus toimuks regioonis siseselt ning kui me toetame niisugust kaubandust, siis minu arvates oleme me õigel teel. ka kaubandusvolinik eh, teab seda teemat, sest ta on enne tegelenud arenguküsimusega ning ta tõesti eh, püüab teha kõik, mis võimalik me peame rõhutama seda, et osa vastutust langeb G kahekümnel, et üleüldiselt peaks maailmas vältima maksudest kõrvalehiilimist. oluline on see, et me toetaksime ka eh, ka vararegistreid, sellepärast et kui ei ole korralikku registrite süsteemi, õigussüsteemi, siis eh, saavutatakse väga vähe. nüüd eh, eh, toidu, toiduga mm, varustamine, selles osas on vaja meie toetust. me peame mõtlema, kuidas paremini seda teha, kuidas paremini tagada eh, toiduga varustamine ja kahtlemata meie toidurahastu oli selles osas väga õigseks, õigeks sammuks. ning tõepoolest, ma olen täiesti nõus härra Cashmaniga, niisugune raport peab saama tugeva toetuse, mis on parteiülene. meil on vaja seda toetust, sellepärast et seda ootab meie käest ühiskond kui parlament on siin juhtrollis ja toetab ühel meel, ühel meelel aastatuhande arengu eesmärke, siis me saavutame edu, sest siis tuleb järgi ka terve ühiskond. Äh, suur aitäh teile, volinik, ja nüüd saab lõpetuseks sõna härra Cashman, raportöör. suur aitäh, president, suur aitäh ka teile, härra volinik, selle lõppsõna eest, ma nõustun teiega täielikult, debatt on olnud väga huvitav ma tänan variraportööre ja soovin teile öelda, et ma olen tundnud tõelist rõõmu võimalusest teiega koos töötada. kahjuks ei ole mälu enam see, mis vanasti, nii et kõigi nimesid ma kahjuks ei mäletagi. vanuse kohta ütleksin seda, et ma olen pikki aastaid näinud vaesust, kannatusi, näljahäda, suuremat suremust, emaks saanute hulgas ning alla viieaastaste laste hulgas. ma soovin väga, et aastatuhande arengueesmärgid täidetaks. ütlen neile, kes äh, suhtuvad reserveeritult teatud elementidesse minu raportis, ma ütlen neile järgmist me ei tohi pöörduda kodanike poole ja öelda, me ei suutnud kokku leppida. me ei saanud seda raportit äh, vastu võtta, sest seal oli elemente, mis meile ei sobinud, ma ei saanud lihtsalt hääletada teatud lausete pärast selle raporti poolt. millise signaali saadab säärane hoiak neile inimestele, kes elavad ilma puhta veeta, ligipääsuta tervishoiuteenustele või haridusele, võimaluseta elada võrdset elu nendega, kellel läheb paremini. lihtsalt sellepärast, et Brüsselis toimunud debatil oli raportis mingisuguseid ridu või elemente, mis ei lubanud meil teha õiget asja, mis ei lubanud meil käituda õiglaselt planeedi vaesema osa suhtes. kutsun üles kõiki siin viibivaid kolleege homse hääletuse ajal siiski hääletama minu raporti poolt ja mitte minu pärast, sest Michael Cashman elab majapidamises, kus on, kus vesi tuleb kraanist ja tal on, tal on ligipääs kõikidele tervishoiuteenustele ja tõenäoliselt saab ta oma vanaduspõlve veeta mugavas vanadekodus. kuid mõelge neile lastele, kes sureb sünnituse, kes surevad sünnitusel või neile, kes surevad malaaria, kõhulahtisuse, tuberkuloosi või HIV-i tõttu. mõelge noortele naistele, kes ei saa minna kooli kellel ei ole haridust, kelle elu on seetõttu rikutud. mõelge mitte meile, kes me oleme siin, vaid neile, kes on mujal, aitäh. suur aitäh teile, sellega on arutelu käesolevas päevakorrapunktis lõppenud ja hääletame me homme Ora l'ordine del giorno reca la rak-. järgmine päevakorrapunkt on soovitus teisele lugemisele, mille autoriks